Um, aitäh, kolleegid ja nüüd läheme oma päevakorraga edasi ning järgmine päevakorrapunkt on proua Makovei vahearuanne Euroopa prokuratuuri teemal. annan nüüd neljaks minutiks sõna proua Makoveile